Right, can I call the meeting to order? kas me võime alustada koosolekuga? esimees äh, palus mul juhtimise üle võtta, te kõik olete õigel ajal kohal äh, ja meil on väga palju päevakorras, nii et äh, ja ka Helga Schmidt on kohal, nii et me tahame võimalikult paljudele inimestele ka sõna anda. esiteks päevakorra kinnitamine, kas me saame seda teha? jah. siis juhataja teadaanded, mul on ainult üks seitsmeteistkümnendal oktoobril toimuva välisasjade nõukogu ettevalimine ja arutelu proua Federica Mogheriniga selle üle lükatakse edasi. see ei toimu siis homme hommikul, sellepärast et proua Mogherinil on teised kohustused ja me mõistame seda koosoleku protokolli kinnitamine seitsmendal juulil, kolmas äh, päevakorrapunkt ja teen nüüd nii, nagu härra Prokk ütleb, et kui praegu ja kogu, tegelikult kuni koosoleku lõpuni proteste ei esitata, siis on protokoll kinnitatud. kõik on õnnelikud ja lähemegi kohe edasi äh, Helga juurde. mul on väga hea meel teid siin tutvustada ja ma olen teie tööd väga täpselt jälginud, sest koostasime arvamuse Iraani kohta ja mul on väga hea meel, mida te olete teinud Iraani osas. kõrge esindaja tegi teiega ka selles küsimuses koostööd ja täna kohtume me siin teiega välisteenistuse peasekretäri rollis ja meil on alati väga hea meel teid ka selles rollis Välisasjade komisjonis tervitada ja eriti tahaksime me rääkida Afganistanist äh, ja see on siis meie arutelude keskmes, täna ma olen veendunud, et on teisi juhtumeid, kus me saame siis rääkida ka teistest küsimustest. aga täna oleme me kutsunud teid siis siia rääkima Afganistanist. Afganistan. Brüsseli konverents toimus äh, viiendal oktoobril, seitsekümmend viis riiki ja kakskümmend kolm rahvusvahelist organisatsiooni osalesid selles ja võeti vastu deklaratsioon, kus räägitakse ühisest äh, äh, panusest Afganistani ähm, aitamisel nende, sellel ülemineku ajal aastatel kaks tuhat viisteist, siis kaks tuhat kuusteist, kõrge esindaja ütles, et tema ootused täideti täielikult, kaasa arvatud ka kolmkümmend koma kuus miljardit Äh, doonorriikide abi äh, Afganistani prioriteetide täitmiseks, mille osas lepiti siis kokku doonorite konverentsil EUPOL-i äh, operatsioon sellel aastal lõpeb ja võib-olla see oleks üks küsimusi, mille kohta me sooksime, sooviksime infot saada. ja muidugi kutsusime teid täna siia ka selleks, et rääkida ka Euroopa Liidu seisukohast äh, Afganistani olukorra osas, et äh, kuidas me oleme seal esindatud ja milline peaks olema meie roll tulevikus, kaasa arvatud äh, ka siis ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika operatsiooni hindamine mis on siis käigus olnud aastast kaks tuhat seitse ja tegemist on tõesti riigiga, kus äh, konfliktide pärast tähelepanu sellele on olnud suur ja me tõesti loodame, et on võimalik sellele riigile tagada ka parem tulevik ja Helga, palun, sul ongi sõna. aitäh, härra esimees, suur tänu nende sõbralike sõnade eest, ma hindan neid väga kohe alguses tahaksin öelda, et konverents oli väga edukas ja see ei olnud iseenesestmõistetav üle aasta valmistasime me seda konverentsi ette. suur tänu kõigile kolleegidele, kes suurepäraselt selle ülesandega hakkama said. meil oli üle seitsmekümne partnerriigi kohal, kakskümmend kuus rahvusvahelist organisatsiooni võtsid samuti osa ja tegelikult see osalejate arv näitas ka päris palju ja üle poole esindajatest oli saatnud suisa ministri seda kõike tuleb vaadata ka Varssavi NATO tippkohtumise vaatenurgast. nimelt äh, Varssavis valmistati ette Afganistani julgeolekujõudude äh, koolitamine ja aitamine siis aastast kaks tuhat kuusteist ja teiselt poolt siis äh, tsiviilküsimuste lahendamine. Te ise ütlesite ka, et ootused täideti, see puudutab ka seda lubadust abirahade kohta. üleüldiselt abirahasid enam nii heldekäeliselt ei anta, aga meil õnnestus veenda koos partnerite ja kolleegidega öö, riike selleks, et viiskümmend koma kaks miljardit oleks meil võimalik Afganistanile anda kuni aastani kaks tuhat kakskümmend see oli tähtis sellepärast, et tegemist ei olnud mitte ainult lubaduste andmise konverentsiga, vaid ka poliitilise konverentsiga. Pakistan, India, Venemaa, Hiina osalesid sellel konverentsil ja ka neid kutsuti üles kasutamaks oma võimalusi stabiliseerima seda äh, ebastabiilset riiki Kaninab tulla koos äh, rahvusvahelise ühtsuse valitsusega on nüüd kaks aastat olnud võimul ja äh, räägiti ka kõikidest nendest probleemidest äh, enne konverentsi, samamoodi ka valimisreformist. järgmised sündmused on väga tähtsad meie koostöö jaoks nii president Afgani kui ka härra Abdullah Äh, peavad siin pingutusi tegema, see toodi ka konverentsil välja ja ma tooksin siin välja ka veel selle, et äh, konverentsil räägiti ka väga raskest julgeolekuolukorrast, äh, Taliban ründab Kundusi provintsi pealinna ja üritab kontrolli selle linna üle saada. nüüd positiivne pool, rahuleping Afgaani valitsuse ja härra Etmatja vahel, mis on tegelikult äh, signaaliks teistele relvastatud rühmadele, et lahendused on võimalikud. Euroopa Liidul on siin juhtrull, me lihtsustasime seda projekti ja nüüd anname abi ja aitame selle lepingu rakendamisele. eriti tähtis on siin naiste õigustest kinnipidamine. naiste õigused olid ka selle konverentsi üheks tähtsaks osaks, meil toimus äh, selle küsimuse üle suisa eraldi kohtumine terve rida poliitilisi prioriteete leidsid kohandamist selle konverentsi käigus kohe esimesest avaldusest kuni kahepoolsete avaldusteni välja, samamoodi rahvusvaheliku ühtsuse valitsus võttis endale kohustuse läbi viia valimisreform ja parlamendivalimised ette valist-, valmistada. väga tähtis on, et me jätkaksime reforme äh, Äh, Afganistanis, eriti just haldusreformi, tuleb samamoodi töötada õigustest kinnipidamise nimel, eriti tähtsad on siin naiste ja tüdrukute õigused. Federica Mogherini tõi eraldi välja kodanikuühiskonna organisatsioonide tähtsuse ja selle, et tuleb võidelda korruptsiooni vastu ning kaasajastada haldussüsteemi ning äh, valimissüsteemi. juba aasta tagasi olime sarnase dokumendi välja töötanud, ma Indias ministrite kohtumisel osalesin ja koos Ameerika partneritega töötasime me välja põhilised punktid selle konverentsi jaoks ja me tõime välja ka selle, et Afganistan peab üles näitama valmidust reforme läbi viia. seda toodi ka konverentsil välja ning selles küsimuses on palju edasi liigutud nüüd ähm, äh, reformid ja abilubadused, sellele lisandus ka regionaalne mõõde. see tuli välja ka piirkondlikul õhtusöögil, mille andis äh, Federica Mogherini, aga samamoodi ka strateegiline dialoog Pakistaniga mida juhtis Federica Mogherini ja kus viis Kesk-Aasia riigi ministrit olid esindatud, täpselt samamoodi nagu ka väiksematel kohtumistel, mis paralleelselt konverentsiga toimusid. me oleme väga tänulikud, et meil õnnestus saavutada äh, kokkulepe konflikti lahendamiseks, mis on tegelikult ka uueks lootuskiireks ja tegemist on siis ühise alusega poliitilise toetuse jaoks Afgani juhitud, Afganistani juhitud ja Afganistani mõjutatud rahuprotsessis eh, lähtudes Afganistani põhiseadusest ja täpselt samamoodi ollakse ühel nõul selles osas, et Talibaniga probleem tuleb lahendada teiseks rändeküsimused äh, ja tulevikulahendus. see ei olnud osa konverentsist, tuli väga segaseid äh, pressiavaldusi selle kohta, aga kokkuleppele kirjutati alla veel konverentsi ajal meedia negatiivsed teated ei olnud õiged, seal ei räägitud sellest, et abi on seotud teatud tingimustega, ei, vaid tegemist on äh, koostöö tingimuste paikapanekuga Afganistani valitsusega. see ei mõjuta pagulasi, vaid mõjutab äh, sisserändajaid, kelle varjupaigataotlus on tagasi lükatud veel üks küsimus, mis on tähtis. nimelt traditsioonilised doonorriigid Jaapan, Lõuna-Korea, Hiina kinnitasid, et nad on valmis abi andma, aga see konverents eh, tõi üha rohkem välja ka nii-öelda ebatraditsioonilisi doonoreid äh, Äh, nimelt viimase kaheteist kuu jooksul tegime me väga palju tööd selle nimel, et äh, kaasata ebatraditsioonilisi doonoreid Pakistan, pool miljonit India ähm,, ähm, pool miljardit India miljard, äh, Saudi Araabia andis äh, sada, samamoodi äh, vahendeid, nii et me üritame Äh, nüüd äh, anda abi kuskil üks miljard aastas, kui me kõik need erinevad lubadused kokku paneme. ja tegelikult liikmesriigid on Afganistani puhul kõige suuremad abiandjad. nüüd, äh, millised väiksemad üritused toimusid konverentsi ajal? naiste õiguste üritus, sinna tuli kolmsada viiskümmend osalejat, kaasa arvatud ka president ja tema abikaasa äh, ehk siis härra Abdullah, siis äh, volinik Mimitsa, kõrge esindaja samamoodi. meedias äh, sai see üritus väga suurt tähelepanu ja see oli tähtis ka sellepärast, et see andis signaali äh, väljapoole Habiba Sarabiga oli mul võimalik rääkida, tegemist oli juhtiva naissoost läbirääkijaga kõrgemas äh, rahunõukogus äh, ja ta on olnud ka kõrgetel kohtadel ühes Afgaani äh, provintsis. mis puudutab naisi, siis see on nii-öelda positiivne lugu, üheksast miljonist äh, tudengist nelikümmend protsenti on naised, see on väga tähtis, sada kuuskümmend naissoost kohtunikku on üle, üle kahekümne protsendi parlamendisaadikutest on naised ja naistel on võimalik äh, käia koolis ja saada ka arstiabi ma olen naistega ka koostööd teinud ja küsinud, mida võiks rohkem ära teha selleks, et naisi toetada, neid mitte ainult kaitsta, naisi ja laps, tüdrukuid, vaid äh, toetada ka nende tööd näiteks parlamendis ja nad ütlesid haridus. haridus on kõige tähtsam, haridus tüdrukutele, aga muidugi ka poistele ja see muidugi kinnitab meie kurssi, meie kurss on õige ja me oleme oma abi andmisel keskendunud just maaelu arengule, terviseküsimustele ja haridusele. nii et äh, probleemidest üle saada, on meil vaja keskenduda sotsiaal, äh, naiste sotsiaalmajanduslikule olukorrale. me peame aitama neid selleks, et neil oleks võimalik äh, saada nii rahastamisvahendeid kui ka juurdepääsu turgudele tõesti, edusamme on tehtud, aga tegemist on pikaajalise jõupingutusega ja John Kerry ütles oma sõnavõtus kohe konverentsi alguses, et me oleme päris palju saavutanud. aga selleks, et saavutatu tõesti ka kestma jääks, on meil vaja pikaajalisi jõupingutusi ja pikaajalist kohustustest kinnipidamist. see oli ka selle konverentsi sõnumiks ja tegelikult ka rahvusvahelise üldsuse sõnumiks kompromisse ei tohiks teha juba saavutatud edusammude osas, ei tohi järeleandmisi teha ka käimasolevate programmide osas, neid tuleb edasi viia koordineeritult. samal ajal naistele tuleb anda võimalusi selleks, et äh, ka nendel oleks võimalik rohkem oma õiguste eest seita ja seda nii linnapiirkondades kui ka maapiirkondades nüüd piirkondlik majanduslik koostöö, siin oli kahekümne kolme riigi ja kümne organisatsiooni esindajad kohal, jällegi president Abdullah, samamoodi ka piirkondade välisministrid ja aseministrid, samamoodi räägiti, et tuleb koostööd suurendada põhiliste annetajatega, tuleb kaasata erinevad valitsuse tasandid sellesse koostöösse ja räägiti taristuprojektidest põhiliselt äh,, energia, raudtee, digitaalkoridori loomisest, samamoodi ka ärivõrgustikest, äh, ettevõtlusvõimalustest äh, ja nii edasi. siis samamoodi äriõhkkonna parandamine ja nii edasi olid kõige tähtsamad küsimused. viimane punkt me jälgime nüüd täpselt, kuidas hakatakse otsuseid rakendama, eriti täpselt hoiame silma peal reformidel, eriti naiste ja tüdrukute olukorral. ja ma tahaksin tsiteerida president Kaanit ennast, kes pressikonverentsil ütles, et kui me räägime kõige tähtsamatest küsimustest, Äh, nagu korruptsioonivastane võitlus, siis ta ütles, et äh, kui me ei näita üles poliitilist tahet äh, praktiliselt korruptsiooniga jaguda saada, siis kõik need lubadused jäävadki lihtsalt lubadusteks. aitäh! Thank you very much indeed, Helga um,. Uh... aitäh, Helga! kohe alustuseks esitaksin ise küsimuse, enne kui sõna saavad saadikud. me teame, et Afganistanist pärit äh, põgenikud, kes jõuavad eurooplasse, et neid on väga palju ja need äh, arvud aina suurenevad. väga paljud siin Euroopa Parlamendis ei soovi, et välispoliitikat dikteeriks see, kuidas me pagulasvoogudega hakkama saame, vaid et me leiame, et me peame konflikti juurtega tegelema ja tõesti, vastuolu siin on meie välispoliitikas, ükskõik, kas me räägime Aafrikast või Afganistanist. ma mõtlen nüüd selle peale, et mis toimus seal doonori konverentsil, et kas seda kõike, mida seal arutati, on võimalik ka laiapõhjalisemalt vaadata, et kas me saame tõesti neid ettepanekuid ka teha ja nüüd Rahvapartei esindaja. aa, kuna seal ei ole kedagi, siis härra Kaan, palun. Uh, aitäh. tahaksin tervitada seda, mis ütlesite, aga tahaksin ka paar küsimust esitada Afganistani kohta. ma äh, toetan ka järjerühma ja, ja ei ole midagi Äh, ja seda, et nad liitu-, et manöövrirühm, et nad liitusid valitsusega. kui mingit kokkulepet ei ole, siis me näeme, mis sellega kaasneb, iga aasta on äh, olukord halvenenud. Taliban on päris palju ka Afganistanis, nii et äh, milliseid samme me võtame siis, et tegelikult sellega toime tulla ja teiseks, väga hea oli kuulda tuleviku annetustest, aga üheks suuremaks probleemiks on korruptsioon olnud. jällegi, mida tehakse? milliseid äh, meetmeid me võtame selleks, et aidata Afganistani valitsusel korruptsiooniga toime tulla? nüüd äh, teine küsimus, see on seotud sama piirkonnaga. viimase üheksakümne kolme päeva jooksul me oleme näinud Kashmiris India poolele on olnud äh, palju, paljusid on tapetud, üle äh, saja on hukkunud, äh, tsiviilisikud on pidanud lahkuma oma kodustest, nii väga palju pingeid on sellega seoses Pakistaniga. Afganistani teema on samuti sellega nüüd sellesse segatud, mida me sellel rindel teeme? tagamaks, et kogu piirkond tegelikult muutuks äh, stabiilsemaks ja rahumeelsemaks ja muidugi Kashmiri teemat äh, tuleb tõesti äh, terviklikuna käsitleda ja viimane küsimus puudutab Süüriat. mida täpselt tehakse? et abistada kod-, kodanikke, tsiviilinimesi ning kuidas, kuidas abi nendeni suunatakse, aitäh? Um, aitäh, ma palun, et kõik liikmed peaksid meeles, et me peaksime ikkagi keskenduma Afganistanile. muidugi ka regionaalne kontekst on oluline, kuid palun siiski, et üritaksite mitte küsida teiste teemade kohta, sellepärast et kindlasti avaneb meil selleks kunagi muul ajal võimalus. ning Afganistani delegatsiooni esimees on siin ning palun, et tema nüüd sõna võtaks. Thank you very much, chairman. I think the härra Ostrevitšus. jah, ma usun, et kongre-, eh, konverents Afganistani kohta oli väga edukas. palju aktiivseid osalejaid erinevatest riikidest oli seal. ja nemad eh, on üritanud tõesti abistada Afganistani mitmel viisil minul oli privileeg osaleda sellel konverentsil ja ma nägin, et tingimused äh, finants- ja arenguabiks äh, leidsid mitmekordset mainimist ning tundus, et äh, tingimused äh, tingimusi käsitletakse siin natukene erinevalt nüüd. kas te tahaksite sellel pikemalt peatuda, kuidas me saaksime seda ära kasutada, nagu siin igati õigesti öeldi, et võidelda korruptsiooni vastu ning eh, tagada parem valitsemine. teiseks, härra Kerry eh, rääkis väga palju regionaalsest sekkumisest India ja Hiina poolt. mil määral oleme me näinud regionaalset koostööd sellest peale, kui need kaks riiki on hakanud osalema, ma saan aru, et see on väga oluline just Afganistani tuleviku seisukohalt suur aitäh, härra Tänak, palun, Heitser. aitäh, esimees. see on võib-olla äh, teie viimane viibimine siin komisjonis ja tahaksin tänada teid äh, kõigi meie nimel, kõikide kolleegide nimel, kes teist hakkavad äh, puudust tundma. tuleme väga erinevatest poliitilistest peredest ja meie arvamused on erinevad, aga meil on palju vastastikust lugupidamist ja oleme palju tööd teinud. kahju, et lahkuda, aga äh, Äh, soovin palju edu siis järgnevaks. Äh, tahaksin tänada kõrget esindajat äh, selle konverentsi läbiviimise eest. korruptsioonivastane võitlus on esmatähtis kui peame silmas doonorite abi, kui peame silmas samuti abitöötajate turvalisust Talibanidega seoses ning äh, rändajate tagasipöördumine, paljud neist läbivad äh, ju Liibüat, Euroopat, aga minu küsimus on mõneti ka sõnum. tahaksin teada, kas konverentsil oli arutelusid ka äh, Brexiti ja Ühendkuningriigi kohta ja selle kohta, kuidas toimub nüüd raha kogumine kahepoolsetes, mitmepoolsetes Ühendkuningriigi abiprogrammides, mis näiteks saab meie arengufondist see on valitsuste küsimus, Ühendkuningriik võiks ikkagi veel osaleda. ja muidugi suur osa neist fondidest on äh, läinud endistele Briti kolooniatele, Commonwealthi riikidele ja võib-olla saaks kuidagi rahastamist ümber suunata, ka Aafrikas näiteks, aga just tahaksin teada, mis sellest mitmepoolsusest on nüüd saanud Eh, sest ja see oli seotud eelkõige just eh, Briti rahastusega Euroopa Liidu eelarves. kas sellele üldse konverentsil tähelepanu pöörati? jah, ma ei taha ära kasutada oma positsiooni siin. aga kui soovite rääkida sellest, kas Afganistani küsimuste rahastamine on mõjutatud või mitte, siis jah. härra Lokk-Piiler. aitäh härra juhataja, tänan ka proua Schmidi sissejuhatuse eest ja edusammudest rääkimise ees. aga kui me lähtume sellest, et umbes kaheksakümmend tuhat afgaani, kes on taotlenud varjupaika Euroopas, tagasi lükatakse ja nad peab, tuleks eh, kodumaale tagasi saata, siis ma ei mõista kujunenud olukorra. miks siis tegelikult Äh, annab alust äh, Afganistanis selleks, et nad sealt endiselt lahkuvad. Äh, möödunud aastal oli viis tuhat tagasipöördujat, aga kui keegi saadetakse tagasi Euroopast, kellel ei ole tugivõrgustikku ja kui julgeoleku ja turvaolukord on nii kehv, nagu ta on, siis kuidas me hindame seda olukorda, mille alusel me seda hindame kuidas on lood tegelikult Talibaniga, kas Talibani mõju on suurem, kui me eeldasime kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. Saksa abiorganisatsioon on Masharifis tagasi kutsunud oma töötajad, sest on seal tegutseda erakordselt eh, keeruline töötada ja mulle tundub, et selline julgeolekuolukord ei vähenda ka siseriiklike põgenike arvu. kas te võiksite julgeolekuolukorda veel kord põhjalikumalt kirjeldada ja nüüd palun äh, härra Liits. aitäh, äh, tänan ka omalt poolt sissejuhatuse eest ja ma tuleksin taaskord tagasi selle päevakava, tegevuskava juurde mida te kavandasite? millised on need Euroopa Liidu arengupoliitika eh, instrumendid ja vahendid eh, koolituse, täiendkoolituse ja nii edasi osas, et näiteks parandada naiste ja tütarlaste koolituse olukorda, millised on selles küsimuses eh, Euroopa Liidu plaanid, minu meelest nagu ka teistes riikides on eh, koolitusel ja haridusel oluline võtmetähtsus eh, ka noorte meeste koolitamist silmas pidades, see annab ühiskonnale ju arengutõuke, aitäh. aitäh, kolleeg Vaigel, palun. aitäh. ka mina tahaksin eh, soovida kõike paremat era- ja poliitilises elus tulevikuks äh, sulle tõesti väga meeldiv oli viimastel aastatel sinuga koostööd teha. kõike paremat. tahaksin äh, küsida midagi selle kohta, mis minu jaoks on peatähtis Afganistanis. kui me Afganistani küsimusi mõned aastad tagasi arutasime, siis ma mäletan, et räägiti sõjaväe väljatoomisest äh, ja kahe tuhande üheteistkümnendast aastast sellega seoses seda ka ei juhtunud, äh, sellepärast et äh, talibanid on nii võimsad ja nad on üha võimsamaks saanud selle asemel, mida meie lootsime. et nad lihtsalt vaikselt kaovad. ei, nad ei ole kadunud ja ma tahaksingi küsida, kas meil on võimalus kuidagi üritada lepitust läbi viia selles riigis, sellepärast et minu jaoks on ilmselge, see konflikt on äh, Afganistani tulnud väljapool, väljaspoolt, kõigepealt läbi venelaste, siis meie, läbi meie endi sõprade, ameeriklaste ja teiste tegevuse. ainus viis probleemi lahendada oleks see, et Afganistanid ise üritavad omavahelised probleemid ära lahendada. siinkohal tahaksin eh, näha ka, et Euroopa Liit oma rolli mängiks. mind hiljuti eh, üllatasid eh, meie komisjoni esimehe sõnad, ta ütles, et meil on vaja Euroopa Liidu välisministrit, kedagi, kes istuks laua taha kui kõne alla tulevad keerukad rahvusvahelised küsimused. tõenäoliselt me ei saa mitte kunagi välisministrit sellisel kujul, siis siiski ma leian, et me peaksime üritama koha peal algatusi läbi viia, kui meil on selleks võimalusi. ja võib-olla õnnestuks meil dialoogi edendada Afganistani siseselt ja see võikski olla meie rolliks siin, aitäh! suur aitäh, härra Kukan, EPP! suur aitäh, Richard! väga hea on sind siin näha ja tõesti hindan kõrgelt seda, mis sa oled siin komisjonis teinud. palju edu ka tulevases karjääris, ma loodan, et kuuleme sinust positiivselt veel tulevikuski. lugupeetud peasekretär, mul on üks äärmiselt üldine küsimus. ligikaudu kümme aastat tagasi kõik me rääkisime sellest, et NATO ei tohi jääda kaotajaks Afganistanis. see on viimane sõda üldse, mida me teile lubada saame. kuidas te kommenteeriksite toonaseid väljaütlemisi praegu? suur aitäh väga lahkete sõnade eest, härra Vaigel, härra Kukan, Tänak, kõik teised. jah, muidugi mõista, äh, Afganistani küsimus on kõigile meile väga oluline, palun. suur aitäh. alustuseks räägiksin Äh, rändajate küsimusest ja sellest, et siin on tekkinud teatud valesti mõistmine. paljud viitasid sellele, nagu ma ütlesin alguses, ma usun, et on olnud äh, valestele teedele viivaid raporteid. tee edasi on meie ühiskokkulepe äh, Afganistani äh, valitsusega teha koostööd ebaseadusliku äh, rände takistamisel, siin me räägime kaubitsemise takistamisest, äh, smugeldamise takistamisest inimestega ja me tahame lihtsustada äh, tagasipöördumist neile, kes ei saa põgeniku staatust. aga teatud põhimõtted kehtivad siin, rahvusvahelise õiguse põhimõtted non-refoulement, mitte tagasisaatmine, inimesed, kes tulevad sõjapiirkondadest, neil muidugi on õigus kaitsele. ja samuti varjupaiga taotlejate taotluste vastuvõtmine on kuuekümne protsendi võrra tõusnud, nii et Lohpiller rääkis ka sellest see käib kaasas halveneva julgeolekuolukorraga. samuti tingimuste kohta on teatud äh, valesid, äh, valedele teedele viivad raportid olnud. kõrge esindaja samuti on kasutanud võimalust ja selgitanud, äh, abi, majandusabi ei ole seotud sellega, et tuleb tagasi võtta ebaseaduslikud sisserändajad. küsiti majandusabi tingimuste kohta, jah, vastaksin kohe sellele ka ära. jällegi ei ole tingimuslikkust siin, jällegi kui me räägime sellest, kuidas raha kulutatakse, siis me muidugi jälgime seda väga hoolikalt ja äh, eriti hoiame silma peal reformi agenda elluviimisel. Äh, jah, väga palju on tehtud siin finants, rahandusminister kutsuti Brüsselisse, Brüsselisse paar kuud tagasi, arutelud olid väga põhjalikud, äh, sadu äh, korrumpeerunud kohtunikke on vallandatud, nii et tõesti, kui võideldakse korruptsiooniga väga konkreetselt, meie saame neid toetada Äh, ja teha seda läbi haldussuutlikkuse. suutlikkuse tõstmine on väga oluline neis piirkondades, äh, samuti toetamaks äh, maapiirkondade arengut, haridust ja rahvatervist. samuti küsiti India ja Pakistani kohta. nagu te teate, need küsimused on väga tundlikud Nendega tegeletakse pidevalt dialoogide raamides äh, nendes riikides, nii minu tasandil kui ka teistel tasanditel ja see on olnud osaliseks ka meie strateegilisest dialoogist äh, Pakistaniga, kus osales ka India välisminister küsimus naiste kohta ja selle kohta, mida meie teeme selleks, et parandada naiste koolitust ja haridust ja kuidas me plaanime naisi rohkem kaasata. siin usun, on võtmetähtsusega küsimuseks haridus, tõesti väga palju on tehtud. seda küsimust olen arutanud ise ka eh, naistega koha pealt, eh, vaat-, tegemaks kindlaks, kas me oleme õigel teel ja minu jaoks oli üllatav see, eh, ja naised ütlesid mulle seal, et tuleb aktsepteerida, aktsepteerida reaalsust, sel-, tuleb aktsepteerida seda, et see ühiskond, seda ühiskonda domineerivad mehed, kui me räägime haridusest kõigile. aga meie palume koolitusi, programme, ja muidugi me pakume ka karjäärivõimalusi naistele see on olnud äh, üheks äh, küsimuseks, mida me oleme arutanud ka äh, ettevõtlusfoorumitel, samuti oleme vaadanud, kuidas pakkuda neile juurdepääsu rahastamisele ja ettevõtlusele üldse. siin küsiti samuti Euroopa rahastamise kohta. pärast Brexitit ei saa sellele vastata, sellepärast et sellest konverentsil ei räägitud, olgugi et see on väga tõsine küsimus seejärel Euroopa Liidu võimalik roll. Euroopa Liit on tegelikult juba kaasatud, meie eriesindaja on äh, osalenud seal ja aidanud äh, ka Smaljaki grupi rühmaga rahu sõlmida. Äh, tegemist on selge signaaliga meie poolt ja see näitab, et kokkulepped ja lepitamine on võimalikud. see on oluliseks märguandeks ka teistele rühmitustele ja ka Talibanidele, aga oluline on, et seda nüüd ka ellu viidaks. ja see muidugi jällegi on äh, ka sõnum meilt valitsusele. me üritame siin abistada elluviimisel, kuid jällegi naiste ja naiste õiguste kaitse on väga oluline, see on ka põhjuseks, miks ma toonitasin seda küsimust oma sissejuhatavas sõnavõtus. härra Kukan, NATO ei saa lahkuda või ei tohi kaotada Afganistanis sõda, siis mina ütleksin, et me ei saa endale üldiselt seda lubada, see ei ole mitte ainult meie, meie jaoks julgeoleku seisukohalt oluline pärast äh, kahe tuhande rünnakuid, vaid äh, tegemist on humanitaarküsimusega, see on ka põhjuseks, miks me oleme endiselt pühendunud sellele piirkonnale, kuid ka regionaalses kontekstis on see piirkond oluline. Äh, sellel konverentsil räägiti väga palju Afganistanist, kuid lisaks sellele oleme viimastel kuudel, võiks ütelda isegi aastatel, Äh, toetanud regionaalset piiriülest lähenemist, seega ei ole ka üldsegi kokkusattus, et samal ajal toimus viie Aasia riigi äh, kokkutulek. Äh, väga palju on piiriülest koostööd, samuti viie Kesk-Aasia riigiga toimuvad meil julgeolekualased nõupidamised, kus me üritame positiivset narratiivi edendada koostöös ka majanduses Äh, tegemist on maailmas tõenäoliselt kõige vähem integreerunud regiooniga üldse, väga palju potentsiaali on veel kasutamata seal, ka poliitiliselt ja majanduslikult eriti just. Äh, ühendatuse küsimus ja sellised projektid nagu Haasa kaks tuhat, mida komisjon äh, rahastab, kõik need projektid aitavad seda piirkonda edendada. ja muidugi selle tähendus on palju suurem kui Afganistan üksinda, aitäh! Thank you very much and um... aitäh! ma lisaks, et tegemist on esimese korraga, kui teid ametisse nimetasite, ma eeldan, et te tulete veel palju kordi tagasi, isegi kui mind siis siin enam ei ole, aga suur tänu selle koostöö ja partnerluse eest, mis meil on olnud nii teiega kui ka välisteenistusega üleüldiselt, aitäh teile! Now so am I. So am I. Uh, now, uh, let's do the business. Mr Brock is himself the nüüd äh, härra Brock ise kirjutab uue ähm, raporti ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise kohta. tegemist on ühega kolmest raportist, mida me peaksime hääletama enne kella pool kuud. nii et äh, teeme väikese pausi, kuni härra Brock kohale jõuab Kolleginnen und Kollegen, Genosse van Baalen fragt das Wort. seltsimees von Baalen, te saate sõna, palun. ah soo, ei tahagi. tervitan kõiki päevakorrapunkti viit arutama. see puudutab välis- ja julgeolekupoliitikat. raporti olete saanud põhjendus on teil saada. ma ei hakka siin detailidel uuesti peatuma, sest ma lähtun sellest, et te olete selle paberi siiski kõik läbi lugenud iseäranis äh, Eh, need, kes seda teinud ei ole, nende jaoks ma teen mõned sissejuhatavad märkused ja ma tahaksin rõhutada, et muudatusettepanekuid saab teha seitsmeteistkümnenda oktoobrini selleks, et me kaheksandal novembril saaksime seda dokumenti arutada koos rahvusparlamentide esindajatega, kes Eh, siia saabuvad, ma kujutan ette, et see teema saab olema vaieldamatult eh, igakülgselt huvipakkuv, muuhulgas ka rahvusparlamentide esindajatele ja siis me jõuame dokumendi vastu võtta detsembrikuisel täiskogu istungil. meil on julgeoleku ja kaitsepoliitikas tegemist huvitavate arengutega minu meelest, me peame vaatama Äh, või oleme sunnitud seisma silmitsi asjaoluga, et väljakutsed selles valdkonnas muutuvad järjest suuremaks. raport öö, äh, muidugi tugineb välisteenistuse aruandele, kuid siin tehakse ka täiendavaid ettepanekuid silmes pidades öö, äh, seda öö, strateegiat, mille välispoliitika kõrge esindaja algatas Bratislavas. see Bratislava dokument sisaldab rahvusriikide ettepanekuid, aga ka Jean-Claude Junckeri poolt tehtud ettepanekuid Euroopa Parlamendi ees, kuid siiski suures osas on tegemist alalise struktuuritud, struktureeritud koostöö ettepanekuga. kui me detsembris suudame selle päevakorda viia, siis sobib see ka suurepäraselt, sest eh, see langeb ajaliselt kokku Euroopa Ülemkoguga, eh, mis tegeleb detsembris just intensiivselt julgeoleku- ja kaitsepoliitika küsimustega. ma leian, et puht ajakava mõttes eh, on selles mõttes kõik tõesti hästi. loomulikult meile valmistab muret meie naabruskond need suhted ei ole just hiilgavad me peame sellest tegema järeldused, tegema järeldused nendest arengutest meie naaberriikidest, äh, mitte ainult Ukrainas, vaid ka Valgevenest kuni Aserbaidžaanini välja ja loomulikult on siin kesksel kohal meie suhted Venemaa Föderatsiooniga. mina olen seisukohal, vähemalt viimased kümme päeva olen seisukohal, et arutelu suhetest Venemaaga, mida me praegu peame, peab olema seotud ka meie suhetega lõunanaabritega. me oleme alati püüdnud võidelda selle eest ja püüdsin väljendada seda ka raportis diferentseeritumalt sel korral, et paljudes küsimustes vajame me koostööd Venemaaga. selleks, et lahendada rahvusvahelisi kriisi, kriise koostöös äh, Venemaaga, Ukrainaga on meil äh, tarvis arvestada ka seda, et Minsk kaks kokkulepped ei ole täidetud ja seega tuleb sanktsioone pikendada, kuid vaatamata sellele vajame me seda koostööd. see, et Venemaa Süüria näite varal äh, pole enam partner, et lahendada Süüria kriisi, et tegemist on olukorraga, eh, kus Venemaa on sõjas osaline Süüria poolel, siis meil on tegemist siin poolte vahetusega ja nüüd me peame mõtlema, kuidas me antud olukorras edasi toimime. olen seisukohal näiteks, et meil ei maksaks ka sanktsioonide suhtes öelda, Äh, et oh, Vladimir Putin, olge rahus, poole aasta pärast me otsustame jälle ümber ja jälle ümber ja jälle ümber. ma leian, et arukas on see, et sanktsioone ei pikendataks mitte poole aasta kaupa, vaid vähemalt aastaks. samad sanktsioonid, aga aastaks, selleks et me eh, suudaksime oma tõsiseltvõetavust demonstreerida. ilmselt pooleaastane periood pole selleks piisav. me peame ka kaaluma kui, kui me elame juba sanktsioonide režiimis, kas ei, me ei peaks tagasi tulema aastataguse praktika juurde, mil e, kõik e, tooted kogu tehnoloogia, arvutitehnoloogia, mida on vaja nii arvutitehnoloogia valdkonnas nafta ja gaasi tootmisel kui ka eh, sõjaliste toodete valmistamisel, et kas me ei peaks lihtsalt küsitama keelu nende sisseviimisele Venemaa Föderatsiooni. samuti peame me vaatama, kuidas tagada sise- ja välisjulgeolek Euroopa Liidus. kas tegemist klassikalise sõjaga, terroriga mis on selle sõjaga seotud, siin ma selles dokumendis toon ka välja seosed nende kahe äh, äh, asja vahel ja loomulikult ka selle, et meil on vaja senisest aktiivsemalt võidelda põgenikuvoolu vallandavate põhjuste vastu võitlemisega. kui ma öö, äh, mõtlen näiteks teemal Aafrika küsimus sellest, kuidas lahendada Aafrika inimeste eluperspektiivid, kuidas arvestada demograafilise faktori olulisust Aafrikas. see peab seisma meie öö, äh, probleemide keskmes, kui me soovime rändeprobleeme lahendada. kõik, mis puudutab meie välispiiride kaitset, koostööd riikidega nagu Egiptua, Liibüa või Türgi, selleks et võidelda inimsmugeldajate vastu, aga tegelikult see on võitlus sümptomite, mitte põhjustega. Süürias ja Iraagis on äh, äh, rändevoo põhjustamiseks sõda, äh, samas Aafrikas on meil vaja lahendada arenguprobleemid, tegelikult see protsess võtab veel rohkem aega ja on veel keerulisem kui me mõistame seda välispoliitikat kui tervikut siis on meie jaoks oluline kasutada selle nimel ka äh, kaubanduslepinguid, arvestada äh, kliimamuutusi ja nii edasi. kui me seda ei tee, siis me probleemiga toime ei tule. meil on vaja välispoliitikat kujundada, mis lahendab meie probleeme ja mis ei too, äh, mis ei too endaga kaasa Euroopa kapseldumist kõrgete tollide tõttu aga selleks, et see ei toimuks, peame me edendama paremat kaubanduspoliitikat, arengupoliitikat. ja sellega seonduvalt leian ma, et on aruteludes tervikuna selge, et Äh, seda tuleb arutada ka valitsuste tasemel, seda arutati ka Bratislavas, see tähendab ka seda, et me peame suurendama selles valdkonnas Euroopa Liidu tervikuna võimekust, muuhulgas äh, julgeolekuteenistuse küsimustes, teabeteenistuse valdkonnas. me oleme sellest korduvalt rääkinud äh, kaitsepoliitika valdkonnas. milline peaks olema ja kas meil peab olema äh, Euroopa tsiviilsõjalise peakorteri eh, tegevus ja asukoht. pool aastat tagasi ei tohtinud paljudest asjadest veel rääkida, sest siis hakati kohe rääkima, kui te selle välja toote, siis on Brexit, Brexit. nüüd ma leian, et nüüd me peame seda tegutsema, tegutsema kiiresti eh, sest küsimus on kiireloomeline ja praktiliselt enamik Euroopa Liidu liikmesriikides on selles küsimuses juba sõna võtnud. välisminister Johnson eh, ja nii mõnedki välisministrid on küll veel vastu, kuid minu arvates on tegelikult küsimuse olemus väga tervitatav. üsna lustakas isegi oli olukord, mil, et Briti väitseminist-, kaitseminister teatas välisasjade nõukogus, et kui me niisuguse koostöö algatame, siis ohustab see NATO-t, samas NATO peasekretär teatas samal kohtumisel, et see kõik aitab NATO tegevusele kaasa. ma leian, et me peaksime asja ellu viima ja palun meie brittidest sõpru, kuulge, andke andeks, kui te kavatsete lahkuda, siis ei maksa teistele jääjatele selgeks teha, kuidas toimida see puudutab muidugi kõik ka Brexiti läbirääkimisi. Nad väidavad, et nad soovivad olla Brexiti läbirääkimisel konstruktiivsed ja toimuda äh, ühishuvides. loomulikult ei tohi ka meie siin revanši taotleda. juhul, kui see nii on, siis andke andeks, britid, olge nagu ausad kõige suhtes ja kõikides küsimustes ja selleks, et me saaksime Euroopa koostööd jätkata. ma arvan, et põhimõtteliselt olen sissejuhatuseks öelnud kõik, eh, kõike seda, mis puudutab minu raportit ja nüüd ma tahaksin teiepoolseid ettepanekuid ja nõuandeid täna, kuivõrd ütlen, et olen valmis, eh, ma ütleks, ma oleks valmis isegi neid ettepanekuid arutama ja kaasama, lülitama neid sellesse raportisse, eh, et raportit rikastada ja tänan tähelepanu eest. sõna saab kes? proua Kalniete, palun. Expecting... aitäh, ma ei eeldanud, et äh, ma kohe esimesena sõna saan nii priviligeeritult. aitäh, härra esimees. kõigepealt äh, mul on väga hea meel teie raporti üle, sest äh, tegemist on õige raportiga õigel ajal ma tahaksin kommenteerida paari küsimust. kõigepealt äh, on väga hea, et te kutsute liikmesriike üles kinni pidama kahe protsendi äh, SKT kulutustest ja et äh, kakskümmend protsenti kaitse-eelarvest peaks minema põhilisele varustusele. peale selle teeksin ettepaneku, et Euroopa välispoliitilise äh, Euroopa välisteenistuse puhul peaks ka kolm protsenti SKT-st minema kaitsele, arengule ja diplomaatiale. nüüd peakorterid. peakorterite arutelu tõusetus ja pea, ma olen siin Kaitseministeeriumi töötajatega, kaitseministriga Lätis seda küsimust arutanud ja see peakorteri mõiste on see, millega väga ei nõustuta. ja sellepärast on väga tähtis, et me teeksime selgeks, et äh, me ei loo siin mingit uut struktuuriüksust äh, vaid et tegemist on eh, tsiviilmilitaarse planeerimisüksusega selleks, et paremini tsiviil- ja militaarvarustust eh, kasutada. aitäh ja ma eeldan, et teen ka muudatusettepanekuid teie raportile, aitäh! härra Liits, aitäh! ma loen ette mainisite variraportööri Knut Fleckensteini äh, mõtted. jah, tõesti, ta võib, äh, vastab härra Liits, aga me ei tea, mida ütles härra Prokk. aitäh raportöörile Ahveti komisjoni esimehele korraliku raporti eelnõu eest. siin arvestatakse täp-, vägagi uue Euroopa Liidu globaalse strateegiaga, mida kahekümne kaheksandal juunil nõukogus esitleti ja mida täiskogul kuuendal juulil ka parlament arutas. jah Euroopa Liit peab ähm, rahvusvahelistes küsimustes tähtsamat rolli mängima, Euroopa kodanikud ootavad seda ja Euroopa kodanikud ootavad ka, et Euroopa Liit muutuks tõhusamaks, kui ta praegu on. kodanikud ootavad Euroopa Liidult, et ta kaitseks nende elusid ja elustandardit, kaitseks väärtusi nagu demokraatia, õigusriigi põhimõtted, inimõigused ja nii edasi, poliitiline ja majanduslik ebastabiilsus meie naabruses äh, äh, on üheks suureks probleemiks ja meil on väga raske ka selle taustal võidelda näiteks kliimamuutuste ja muude küsimustega. ja just sellepärast äh, tuleb kaitseküsimused äh, äh, üle vaadata teatud ajajärel ja sellepärast ka tuleb meil seda teha selleks, et olla üleilmse strateegiaga kooskõlas. ei ole üllatav, et Euroopa Liidu globaalse strat-, strateegia puhul on väga tähtis ka julgeolekumõõde ja tegelikult ka sellepärast kaitse ja julgeoleku politseile pööratakse väga suurt tähelepanu siin raportis. tuleb mõelda nii kaitsearut-, kaitseoperatsioonide ja nende administratiivse kulukuse peale ja sellepärast on tähtis, et liikmesriigid sellele ka vahendeid leiaksid ja tähtis ei ole see, et me kaitsevõimekust suurendaksime ainult relvade ostmise kaudu, vaid et me lõpetaksime ära topelttöö liikmesriikide võimekuse puhul, peale selle on tähtis, et tehtaks ka rohkem koostööd kaitsepoliitika valdkonnas. sellegipoolest me usume, et Euroopa Liidu diplomaatial on suur jõud ja et seda tuleks kasutada alati esimese võimalusena, sest ainult niimoodi on meil võimalik ka mitmepoolset äh, äh, diplomaatiat ja meie kaitsevõimekust suurendada. ja me peaksime muutma tõhusamaks just sellesarnase koostöö see raport on väga tähtis ka selleks, et vaadata ka, kuidas parandada välisteenistuse tööd, kasutada rohkem tema teadmisi ja planeerimisvõimekust, täpselt samamoodi nagu ka seda tugevat Euroopa mõõdet välisteenistuse töös. ja ootame juba põnevusega variraportööride kohtumisi ja seda tahtis öelda variraportöör ja mina tahan ise lisada veel siia juurde, et me tõesti peaksime ka kaitsekulutuste puhul rohkem kasutama teadus- ja arengutööd ja kutsuma ka liikmesriike seda üles tegema ja mis puudutab äh, relvandust ja kaubandust, siis äh, relva kauplemine peaks olema paremini ja harmoonilisemalt äh, harmoniseeritumalt korraldatud selleks, et liikmesriigid ei kasutaks relvakauplu, kauplemist kui välispoliitika meedet ja sellepärast tuleks ka see võib-olla harmoniseerida Euroopa Liidu tasandil. aitäh, härra esimees, ütleb härra Van Balen. arvestades kõiki neid probleeme, mis meie piirkonnas on, ja ma ei hakka ütlema, et Ladina-Ameerika ei ole tähtis, Aafrika samamoodi, Aasia ka, aga me tõesti peaksime kõigepealt keskenduma äh, oma piirkonnale ja olen täiesti nõus sellega, mis siin raportis on kirjas, et me peame keskenduma oma kaitsevõimekusele. me peaksime tõesti eelkõige iseenda probleeme rahastama ja peale selle peaksime me panustama ka koostööle NATO-le, eriti pärast seda, kui Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust nüüd Venemaa ja see kahepoolne lähenemine, mis siin on välja pakutud, et võib äh, pidada läbirääkimisi äh, kodanikuühiskonnaga ja teiselt poolt äh, sanktsioonid, Venemaa ei ole teinud mitte midagi, et neid sanktsioone leevendada või ära kaotada. ja kui nüüd on täiesti selge, et pukirakett Äh, viidi Venemaa territooriumilt Ukrainasse ja uuesti Ukrainast tagasi Venemaa territooriumile, on nüüd palju selgem ka see, kuidas Venemaa on kaasatud konflikti ja ma arvan, et see nõuaks isegi rohkem sanktsioone kui siiamaani. tõesti oleme rahul selle raportiga, tegemist on hea öö, äh, sisulise raportiga. esimees mikrofonita aitäh, härra esimees, aitäh selle raporti eelnõu eest, ütleb härra Meserich. me oleme tõesti väga paljude asjadega nõus, mis on siin raportis kirjas, eriti see äh, üleilmne hinnang äh, selle kohta, kus on konfliktide juured äh, teatud ja tegelikult paljude probleemide puhul. meil on mõningaid kõhklusi, mille kohta me teeme ka muudatusettepanekuid. toon kaks tükki välja me leiame, et pilt ei olegi nii must, kui vahel välja tuuakse, tõesti Euroopa Liit tihti ei ole võimeline oma kodanikele edusamme paremini välja tooma. poliitilisi edusid ja tegelikult ka ühise välise julgeolekupoliitika puhul saame me rääkida edusammudest, millest teised pole mitte midagi kuulnud siin väljaspool seda koda nii et siin on meil ka veel ülesandeid täita, oleme täiesti nõus sellega, et kaubanduspoliitika peaks täiesti olema äh, ühisesse välis- ja julgeolekupoliitikasse, ühisesse julgeoleku- ja kaitsepoliitikasse integreeritud ja et meie üleilmsetes hinnangutes peaksime me ka nendest lähtuma. meile tekitab natukene muret seda, kui kesk ja äh, tegelikult ka lühiajalised äh, mured pagulasvoogude pärast hakkavad äh, nüüd äh, sekkuma pikaajalisse äh, kaitsepoliitika planeerimisse. me arvame, et see on vale lähenemine ja peale selle me ei tohiks silmist lasta ka ühte meie kõige tähtsamat ülesannet, nimelt konfliktide ennetamine. konfliktide lahetamises on meil tõesti juba suured ülesanded ja peaksime seal andma endast kõik, aga me peaksime hoolitsema ka selle eest, et konfliktide ennetamine muutuks teatud piirkondades veelgi tähtsamaks, tähtsamaks kui hilisem sekkumine me teeme oma muudatusettepanekud, aga üleüldiselt toetame raporti eelnõud, aitäh! esimees jälle mikrofonita härra Kelam, aitäh! siin on üks suur probleem selle raportiga. ta on liiga hea, et sellele muudatusettepanekuid teha. aga tõesti, pingutan väga selleks, et seda veelgi paremaks muuta. ma arvan, et väga tähtis on veenvalt ja realistlikult äh, rahvusvahelist olukorda hinnata ja meil on see uus reaalsus, mida me ei saa eirata. aga paljud otsuste tegijad ja arvamuste esindajad siiski eelistavad kasutada eilset reaalsust, lootes, et see vana reaalsus mingil hetkel siiski tagasi tuleb see raport aga keskendub sellele uuele normaalsele olukorrale, reaalsele olukorrale. ja see teeb äh, selgelt välja ka selle, et praeguses kriisiolukorras on võimalused tähtsad, mitte protektsionistlik lähenemine. see aga tähendab seda, et liikmesriigid peavad oma suhtumist muutma liikmesriigid võivad olla rahvusvaheliselt tugevad, kui liikmesriigid käituvad ühtemoodi ja räägivad ühel häälel oleme kõik selles osas nõus, aga see tähendab eelkõige, et meil on vaja ka finantspanuseid ühine välis- ja julgeolekupoliitika vajab rohkem raha. ma ei ole päris nõus lõikega kaheksa, kus raportöör ütleb, et ainus võimalus kaitsevõimekust tugevdada eelarvekärbete ajastul on see, kui me kasutame rohkem eh, sünergiavõimalusi. see on küll õige, aga küsimus on ka selles, et mis saab siis, kui meil ei ole vaja eelarvet kärpida. nii et me peame oma suhtumist muutma. nii et kui me ei ole valmis äh, kriisi ajal adekvaatselt äh, äh, reageerima, siis peame me mõtlema selle peale, et kuidas me sõja ajal käituksime, nii et kui me praegu panustame kaitsepoliitikasse, siis me ennetame tulevasi sõdasid ja sellepärast äh, lõikes üheks, lõiget üheksa tuleks toetada ja seda peaksid te,, peaks tegema kogu Euroopa Parlament, et tuleb selge sõnum selle kohta, et liikmesriikidelt on vaja lisaraha ja et me peaksime mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamist äh, kasutama äh, just selleks. ja see näide, mis siin välja töödud, see alaline struktureeritud koostöö ja selle tugevdamine on väga hea. ja kui me räägime rakendamisest, siis Eurojust ja Europoli infovahetust on mainitud, aga me peaksime üleüldiselt välja tooma selle, et liikmesriikide luureteenistused peaksid oma infot vahetama eelmise nädala Krakowi konverentsil küberjulgeoleku kohta öeldi, et äh, luureandmete vahetamine liikmesriikide vahel toimib siis, kui vastavad ametnikud üksteist tunnevad ja hästi läbi saavad, aga andmevahetus peaks siiski olema ju automaatne. ja mis puudutab Venemaa, siis olen nõus sellega, et meil on vaja realistlikumat strateegiat ja me tõesti ei saa endale lubada lõhestumist. Äh, selleks, et Venemaa käitumist muuta, peame me olema tugevad ja ühel meelel ja me peame tõesti ka väga selgelt selle sõnumi välja saatma ja meil ei oleks vaja siin lihtsalt äh, kaalutleda selle üle, et kas sanktsioone on vaja või mitte. ja lõige üheksateist peaks minu arvates olema isegi karmim, Eh, kus me räägime USA ja Kanada sidemete tihendamisest, see ei ole mitte ainult meie strateegiliseks huviks, vaid see on suisa kohustuslik, kui me soovime kuidagigi eh, Venemaa käitumist muuta ja mis puudutab küberjulgeolekut, siis ma arvan, et me peame siin harmoniseerima oma käitumist kõikide partneritega kolmandatest riikidest, aitäh! ja esimees mikrofonita. härra Vaigel aitäh. ka mina nõustun nendega, kes leiavad, et see on väga kõikehõlmav raport. ja siin räägitakse nii rahvusvahelistest huvidest kui ka meie julgeolekust, aga võib-olla on siin natukene puudu laiendamisstrateegiast ja sellest protsessist, millega me hakkasime pihta mõnda aega tagasi juba ja mis endiselt ei ole lõpule jõudnud. nii et ma tahaksin võib-olla laiendamise kohta rohkem. ma leian, et peatükid meie suhete kohta Venemaaga raportis on tasakaalustatud ja ma toetan seda. aga ma pole päris kindel, kas sanktsioonid on endaga kaasa toonud loodetud tulemusi. ma kardan, et tegelikult on see Putini režiimi võib-olla teinud tugevamaks ja kahjustanud meie endi majanduslikke huve. aitäh! esimees ilma mikrofonita jätkuvalt. härra Peeterle, jah, tahaksin avaldada tunnustust äh, suurepärasele kolleegile härra Brokile järjekordse hea raporti eest ja eriti lõige kaks on siin silma paistnud. ÜEP ja Euroopa Liidu tulevik sõltuvad sellest, kuidas äh, seda äh, lõiget mõistavad erinevad osapooled me võime nõustuda realistlikes diagnoosides, ambitsioonikates eesmärkides, aga see kolmelt eh, teel põhinev strateegia eh, on vajalikud, kui eh, on tagatud piisav poliitiline tahe ja vahendid ning ka kolleegid on seda juba varasemalt maininud. see tähendab seda, et me peame jagama samu arvamusi Türgi, Venemaa, Lähis-Ida ja Aafrika küsimustes. seda siiani me ei ole suutnud saavutada ja ilmselgelt pehmest jõust ei piisa. lõige kakskümmend üheksa. mina tahaksin selgelt lisada kultiir, kultuuridevahelise dialoogi. kultuuridiplomaatiat mainitakse, aga ma usun, et me ei ole ära kasutanud pehme võimu kõiki võimalusi siin. ja lõpetuseks ma ei usu, et kõik partnerid ja regioonid peaksid siin olema mainitud, aga nõustun härra Vaigliga, et Lääne-Balkanit tuleks eraldi mainida ja India jaoks on samuti. aitäh, härra juhataja. ma räägiks täna hispaania keeles aga ma ei muuda oma eelkõneleja, ma ei keera oma eelkõneleja selga, ma jätkan samas vaimus, ma tervitan äh, teie raportit. Teie raport on tasakaalustatud ja keskendunud Euroopa Liidu probleemistikule. ma olen täiesti nõus lõigetega üks ja kaks ma olen nõus Euroopa Liidu jõupingutustega, kuid mul on tegelikult keeruline ümber käia mõistega üleilmastumine, ent need väärtused, Euroopa Liidu väärtused on siin korduvalt ja hästi esile toodud. ja neid ei ole unustatud. aga ma tean, et detailidest ei saa alati laskuda, sest siis oleks raport liiga pikk ma tean, et niisugused raportid vaadatakse läbi iga viie aasta järel, kui lõpeb poliitiline tsükkel, kuid ma leian, et julgeoleku ja kaitsepoliitika on valdkond, mida tuleb pidevalt äh, jälgida. lisaks sellele ütleksin mõned sõnad Brexiti kohta, mitte ainult, et räägida ainult headest asjadest. ma arvan, et selles osas peaksime edasi liikuma. mul on mulje, et pehmest jõust ainuüksi ei piisa Venemaa, veel üks väga oluline moment, paljud selles kõrges kojas ja ka mina nägid Venemaad alati kui partnerit, koostööpartnerit, globaalsel tasandil tegijad, kuid see, mis toimub Süürias, on täiesti ennekuulmatu ja sellega me ei saa nõustuda. nii ei saa asjad jätkuda Venemaa ja Euroopa Liidu vahel tulevikus ma olen teiega nõus ka selles osas, et kui te ütlete siin lõikes üht, et Euroopa Liit on läbi tegemas muudatusi ja et võib olla oluline edasise stabiilsuse jaoks, rahu jaoks Euroopas, äh, kui äh, Euroopa Liit astub tõepoolest ka äh, jõulisi samme, aga nüüd ma ei saa aru, mis puudutab see normatiivsele aktile viitav dokument lõikes kakskümmend üks, kui me räägime rahvusvahelisest õigusest ja selle osatähtsusest rahvusvahelistes suhetes, eh, siis eh, tuleks, ma arvan, seda sõnastust lõikes kakskümmend üks veel parandada. ja nüüd see, mis puudutab head koostööd ÜRO-ga. ma leian, et ka selles osas peaks eh, sõnastus olema veidi põhjalikum. ent raport on tegelikult nii hea, aga et ma leian, et natuke saaks seda siiski parandada, kui ma arvan, et lõikes kolm, kus räägitakse e, kolmest D-st, defense, development ja diplomacy, e, kaitse, areng ja diplomaatia. ma arvan, et e, siin selles kolmikus peaks sõna kaitse, kui defense olema viimasel kohal. ma arvan, et diplomaatia, areng ja kaitse, me ei ole kaitsekomisjon Thank you, Chair. <clears throat> Congratulations on uh, a draft. aitäh ja tahaksin avaldada tunnustust selle raporti eelnõu puhul. me oleme seda suuresti oodanud ja tuleb ütelda, et te ei kukkunud läbi. Te olete suutnud tõesti suurepärase äh, tulemuse saavutada ja me tunneme head meelt sellele. meie arutelu eesmärgiks on aga muuta see raport veelgi paremaks. ja see raport on selge samm edasi. ja aitab meil jõuda kokkuleppele äh, strateegia osas, mida tutvustas meile proua Mogherini ja ma loodan, et Euroopa Liit ei võta vastu mitte ainult seda strateegiat, vaid muutub ka osaliseks rahvusvahelisel äh, ülemaailmsel tasandil. siin on mõningaid häid punkte koostöö kohta Euroopa Liidu ja NATO vahel, seda on tõesti hädasti vaja praeguses äh, julgeolekuolukorras. tahaksin aga rääkida mitte ainult koostööst NATO-ga, vaid samuti Atlandi-ülesest koostööst ja sidemetest Euroopa Liidu ja ÜRO vahel nii et eh, me ei tohi lasta asjadel vales suunas liikuda pärast eh, presidendivalimisi Ameerika Ühendriikides. ma loodan, et eh, see koostöö on oluline mõlemale poolele ning nõustun ka kolleegidega, kes rääkisid siin laienemisest. laienemine on oluliseks vahendiks, mis aitab läbi viia reforme ja edendada koostööd naabritega samuti ma usun, et lõikes kaheksateist, kus äh, räägitakse tihedast koostööst Ida-Euroopa riikidega, siin peaks võib-olla natukene rohkem selgust olema. sellepärast, et siin me peaksime rääkima kahepoolsetest äh, lubadustest. meie poolt on äh, natukene viivitusi tekkinud, need riigid on hästi toime tulnud ja nad on jõudnud äh, viisavabastuse küsimuses juba päris kaugele. meie aga oleme maha jäänud. me ei saa nõustuda siin sellega. parlament oma kolmepoolses dialoogis nõukogu ja komisjoniga on viivitama jäänud, toppama jäänud ja see ei ole hea kellelegi. ma arvan, me peame äh, ise ka tulemusteni jõudma, kui tingimused on täidetud. nii et võib-olla midagi selle kohta ja lõpetuseks täna hiljem me hääletame proua Tiga raporti üle propaganda ja valeinformatsiooni kohta. me peame eh, mõistma, et reaalsus ei ole alati nii hea, kui sooviksime. Eh, infosõda on käimas eh, ning siin raportis me võiksime võib-olla asju selgemaks, paremaks teha üldiselt neis küsimustes. nii et jah võib-olla selliseid muudatusi me tahaksime omalt poolt teha, aga jällegi õnnitlused selle eelnõu puhul. ja suur aitäh, ütleb kõneleja Michal Kaaler, ka mina tervitan seda raportit ja mul on väga hea meel, see kirjeldab väga hästi olukorda maailmas, aga samas käsitleb põhjalikult ka neid järelmeid, mis tulenevad Brexitist ma tahaksin keskenduda punktile kümme. siin on välja toodud olulised momendid, mis seonduvad loodava peakorteriga. paljude pealinnade meelest kõlab see veidi kummaliselt, ma arvan, et me peaksime siin selgemalt väljendama, mida me siiski saavutada soovime, eriti kui me räägime tsiviiltaar, militaar peakorterist koostöös olemasolevate üksustega, meil on mitmesugused öö, äh, sõjalised öö, äh, üksused, kes juba tegutsevad, nüüd andke andeks, me peaksime väljendama siin seda, et me peame looma planeerimisüksuse, mis toimiks kui peakorter, selleks et äh, liikmesriikide pealinnades ei tekkis kahtlust, et me kavatseme luua mingeid uusi struktuure. kuid siis me ei saaks mitte ainult rääkida strateegilise operatiivsest planeerimisest, sest inglise keelest on see planning and conduct capabilities. tegelikult meie planeerime ja liikmesriikide pealinnad viivad ellu. ma leian, et siia tuleks see ka sisse kirjutada, kuid siis me ei saaks rääkida selle ainult mitte planeerimisest, vaid selle inglisekeelse sõna eh, conduct tõlkimise kaudu ja siis meil õnnestub selgemalt väljendada seda, et, et see puudutab e, Euroopa Liidu ja tema e, julgeoleku ja kaitsepoliitilisi missioone ja mitte millestki muust siin juttu pole. ja tahaksin lisada veel ühe mõtte. siin äh, me räägime sellest, et meil on tarvis alalist struktureeritud koostööd jätkata tegelikult tuleks ära kasutada äh, Briti kaitseministri ebaõnnestunud äh, märkus ja juba praegu see koostöö rakendada, me oleksime võinud juba Lissaboni lepingu jõustumisest alates äh, seda alalist struktureeritud koostööd arendada ja edendada. ja sel juhul, kui me seda hakkame koostöös ühiselt ellu viima, siis on võimalik seda äh, ka rahastada väljaspool Euroopa Liidu eelarvet ja nende võimaluste kaudu, mis meil on ka väljaspool kaitsepoliitilisi kulutusi. see annaks meil võimaluse oma eesmärke saavutada ja kui rääkida sanktsioonidest, siis mina olen küll seisukohal, et sanktsioonid olid vajalikud ja on vajalikud. ja silmas pidades Venemaa käitumist Süürias, võiksime siiski kaaluda, kas neid ei tuleks karmistada, kuid ma tahaksin öelda, et need ei ole siiski vilja kandnud. see oli lihtsalt meie tsiviliseeritud vastus Venemaa käitumisele. kui me oleksime käitunud Venemaa suhtes Venemaa viisil, siis me oleksime pidanud saatma oma üksused Ukrainasse. aga meie seda ei teinud, me ainult kehtestasime sanktsioonid me lihtsalt tegime Venemaale ettepaneku pöörduda tagasi tavaolukorra juurde, normaalsete tingimuste juurde ja selles mõttes ma leian, et öö, äh, öö, äh, olen küll valmis aktsepteerima, et sanktsioonidel oli teatav poliitiline mõju, aga mul on väga hea meel, et me ei käitunud äh, sanktsioone sisse viies nii nagu agressorist Venemaa. Es hatte sich noch. nii, nüüd meil annavad, paluvad sõna sotsiaaldemokraatidest sõbrad, ma pole isegi soovi esitanud, aga juba antakse mulle sõna. jah, aitäh. ma, piinlik küll, aga ma ei mäleta, mil viimati oleks raportööre niivõrd äh, toetatud ja teda niivõrd kiidetud ja isegi ma pean omaenda hääle seal lisama. see nüüd ainus reservatsioon, kui üldse neid siin on, äh, on see, oleks pidanud me seda tegema natukene varem, me oleksime pidanud vähemalt aasta tagasi, võib-olla isegi äh, kauem tagasi seda tegema. ja ma tahaksin samuti lisada veel järgmist ja toonitaksin seda natukene rohkem, kui äh, raportis on selle kohta öelda, et see puudutab Süüriat ja meie täielikult mitte milla, millegi tegemist seal. me ei ole teinud midagi selleks, et äh, täita seda tühimikku, mis tekkis pärast läbirääkimiste läbikukkumist Venemaa ja Ameerika Ühendriikidega. siin on tõesti vaja, et Euroopa sekkuks ja et meie viiesaja miljoniline Euroopa kogukond nõuaks selle konflikti lahendust. ma usun, et siin me ei saa oodata enam pikemalt, eriti võttes arvesse praeguseid tingimusi. see kõik mõjutab neid niivõrd palju, rohkem kui ükskõik milline konflikt kuskil mujal on meid mõjutanud, aitäh. My... aitäh, ka mina liitun nendega, kes kiidavad raportit, sellepärast et esimees Prokk on ette valmistanud tõesti suurepärase äh, eelnõu, siin on toonitatud äh, kõiki olulisemaid teemasid ma nõustun ka selle sõnumiga, et praegust äh, olukorda tuleks kasutada selleks, et me suud-, looksime mõju oma ÜVJP. nõustun ka sellega raportist, et me peaksime toonitama Euroopa Liidu poliitika, välispoliitika positiivseid aspekte nagu selle koostöö mõõde rahvusvahelises keskkonnas Euroopa Liit peaks äh, suhteid tugevdama oma strateegiliste partneritega ning äh, endiselt olema usaldusväärne ja tõsiseltvõetav partner rahvusvahelisel tasandil. Euroopa Liit peab samas olema ka ühtne, rääkides tegevusest rahvusvahelisel äh, areenil, nagu näiteks ÜRO-s. praegu see nii ei ole. samuti ma usun, me peaksime keskenduma oma naabruskonnale, sellepärast et ja vaatame, millised on meie eesmärgid seal. samuti peaksime kasutama teisi poliitika äh, vahendeid, millega oleks meil võimalik äh, mõjutada välispoliitikat. rääkides äh, julgeolekust, siis me peame mõistma selle teema keerukust Euroopas on meil erinevaid ohte, terrorism, küberkuritegevuse oht meie välispiiridel, energiaturvalisus ja nii edasi, me peame mõistma, et tegemist on üleilmse probleemiga ning me peame siinkohal tugevdama koostööd liidusiseselt kui ka meie partneritega maailma tasandil ja organisatsioonidega. nõustun kolleegidega, kes ütlesid, et oleks hea lisada siia mõned laused selleks, et muuta tuleviku jaoks see paremaks, nii et võib-olla on siin vaja mõneti täpsustada mõningaid küsimusi, kuid seda tuleks teha nii, et sellega kuidagi ei seataks ohtu selle ähm, raporti tasakaalu. aitäh! Thank you very much. That were all the remarks. härra Prokk, aitäh! aitäh, kui lubatakse, siis annaks mõnele esinejale ka vastuse kõigepealt küsimas kahest protsendist ja sünergiaefektist proua Kaal Niete. kaitsekulutuste tõstmine kahe protsendini ja aastatuhande eesmärgi täitmine null koma seitsme protsendi osas arengutoetuseks RKT-st. me ei ole neid veel saavutanud, ma leian, et kui me vaatame meie liikmesriikide eelarve seisundist, siis ma ei tea, kumb toob suuremat äh, kasu ja ma ei välista kahte protsenti, need on selles dokumendis kirjas. kuid kui me räägime sünergiast, oleks võimalik siis, kui me suurendaksime äh, seda arenguabi protsendimäära või vähemalt täidaksime selles osas oma kulutused. meil ei ole kaitsekulutuse osas paljudes riikides enam täiendavaid kulutamis, äh, kuluvõimalusi selles valdkonnas minu koduriigis on see protsendimäär seitsekümmend kuus. ma leian, et mida vähem meil on Saksamaal öö, inimesi, kes teenivad aega või on palgaarmees tööl, seda rohkem, seda enam kasvab äh, ametnike arv. me ei tule olukorra reguleerimisega muuhulgas relvastuse valdkonnas enam toime, seetõttu ma leian, et kui me räägime sünergiast, siis sünergia on teema, mida me peame tooma avalikkuse ette selleks, et liikmesriigid sünergiliste eesmärkide saavutamisega tegeleksid. loomulikult on oluliselt, olulise tähtsusega teadustegevus, teadus- ja uurimustegevus ja selle kaudu on võimalik meie kodanikke veenda, et nende raha eest saavutatakse enamat kui seni ma leian, et seda peame selle arutelu kandma meie liikmesriikidesse, liikmesriikide avalikkuse ette ja äh, rahvusriigid seda ei tee, sest et niipea, kui liikmesriikides on endiselt nii kõrge arv ametnikke, siis nad räägivad, et nende arvu ei saa vähendada, sest see oleks nende rahvuslike huvide vastu seetõttu ma leian, et see nende ametnike arvu vähendamine oleks lisandväärtus, aga ei asenda kaheprotsendilisi kulut-, kaitsekulutusi. ma arvan, et me peame sõnastust täpsustama, olen siin paljudega nõus, kes neid ettepanekuid tegid, selleks et me kõik saaksime aru üheselt sellest, mis selles dokumendis kirjas on ja kuidas me oma selles dokumendis kehtestatud ja püstitatud eesmärgid saavutaksime selleks, et me saaksime asja mõistlikult arutada ja selleks, et tehtaks mõistlikud kompromissettepanekud. kolleeg Kukan, ma arvan, et, et dokumendi täpsustamine täpsem sõnastamine, muuhulgas Süüria küsimustes, siis ma usun, et lõplikult on see võimalik kompromiss muudatusettepanekutega selleks, et need kaasata sellesse dokumenti nii, et äh, me saaksime öelda, et dokument on lõpule viidud ja tegelikult jõudsin selle dokumendiga lõpule siis, kui Süüria olukorra teravus ei olnud minuni veel jõudnud, kuna lihtsalt see sündmus polnud veel sellisel kujul kätte jõudnud. ja siis, äh, mis puudutab äh, pehmet ja kõva jõudu, jah, kolleeg Messerich, kolleeg Liits, jah, meie eesmärk on alati konfliktide ärahoidmine. kõik muu on tegelikult poliitika läbikukkumine, aga vahetevahel on vaja ka tugevat karmi jõudu selleks, et pehmet jõudu kasutada, aga meie sellega ei tegele. me oleme ko-, Süüria üks suuremaid rahastajaid, Süüria suuremaid abistajad, aga kui küsimus on sõjas või rahus, siis ei võta meid keegi tõsiselt. ma leian, et see on aga võtmeküsimus võtmetähtsusega küsimus, millele me peame ise vastama selleks, et äh, selles küsimuses asjaomaselt edasi jõuda. härra Vaikel, te rääkisite laiendamisest, seda me peame vaatama, kuidas me siia selle kaasame. me oleme otsustanud, et laiendamine on Euroopa Liidu oluline poliitiline eesmärk ja loomulikult tuleb rõhutada, et laienemine on meile oluline, kuid rahu saavamine ja rahu, saavutamine, rahu tagamine on samuti väga oluline, kuid laienemisel loomulikult on oma piirid. seetõttu on väga oluline ja sellest oli täna siin ka juttu, kas me too, loome täiendava instrumendi nagu näiteks Euroopa majandus äh, Eh, piirkond pluss, nagu näiteks meil on suhted Norraga, et me pakume neid suhtevõimalusi tervele reale liikidele ja et me ei räägiks otsekohe Euroopa Liidu liikmelisust, seda enam, et tervel real, kes soovivad, riigil, kes soovivad Euroopa Liidu liikmeks saada, puudub vastav võimekus. see aga ei tähenda, et me peaksime eh, loobuma oma lubadustest, mille on andnud Lääne-Balkani riikidele, kuid ma leian, et sellist uut instrumenti, äh, eeskätt idapartnerluse äh, puhul see on oluline, võib-olla on see oluline äh, instrument ka edasistes suhetes Türgiga, ma ei tea. kuid kui teil on et, parandusettepanekuid, siis ma öö, mõtlen selle üle tõsiselt järele ja olen nende ettepanekute eest kindlasti väga tänulik kui me rääkisime üleilmastumisest, äh, kolleeg, äh, ma ei tea, kus see teie probleem siin, milles see seisneb, räägime sellest lähemalt teiega nelja silma all, aga kui me räägime Brexitist, siis on selge, et Brexit tähendab meie julgeolekupoliitiliste ja välispoliitiliste võimekuste vähenemist. me loomulikult öö, äh, võidame ja äh, mitmeid positiivseid momente Brexitist, kuid äh, Euroopa julgeoleku kaitsepoliitikasse konstruktiivse Ühendkuningriigi kaasamine äh, tooks meile eeliseid, seega kui me Brexiti läbirääkimisi alustame ja peame, siis me peame loomulikult rääkima ka arvestama ja pidama silmas Ühendkuningriigi kaitsepoliitilisi võimalusi me ei saa neid täielikult ju välistada, ma ei tea hetkel, kuidas seda oleks võimalik läbirääkimistesse kaasata ja milline on sellesse kolmandate riikide suhtumine, kuid ma arvan, et see, seda on vaja kaaluda. kui rääkida normatiivsest võimetest, siis ma pean silmas rahvusvahelist õigust aga ka kultuurivaldkonna, kultuurikoostöö küsimusi. jah, me võime seda punkti soovi korral täpsemini sõnastada. küsimus diplomaatia, areng ja kaitsevõime on need kolm D-d, kui ma tulen selle ettepaneku juurde tagasi. kui me räägime NATO-st, siis NATO on Euroopas vältimatult vajalik kollektiivse julgeoleku tagamisega ja seda me püüame selles dokumendis ka rõhutada, lisaks sellele äh, räägime, et me peame selles dokumendis ka sellest, et peame oma suhteid USA-ga veelgi süvendama ma oleks väga tänulik, kui keegi suudaks selle elegantselt sõnastada, kuid öö, äh, ma ei soovi Äh, siia dokumenti elu eessuhteid USA-ga sisse kirjutada, tegelikult peaks see dokument väljendama üleüldist konsensust ja ma ei soovita välja tuua momente, mis võiksid tekitada siin kõrges kojas teatud konfrontatsiooni. ma leian, et äh, nii mõnegi teise küsimuse peame aga lahendama enne detsembrit kuidas kulges trio, triloog, kolmepoolsed läbirääkimised, kas need lõppesid positiivselt? siis sõltumata oma raportist olen seisukohaga, et peame väga selgelt läbi rääkima oma kolleegidega mõistlikult lahendama viisavabaduse küsimuse. me ei tohi selle kõrge koja põhimõtteid lihtsalt turule viia me peame tegelikult ühel hetkel endale aru andma, et vaat selle punktini oleme veel tegevusvõimelised, me peame ütlema, et mõistust tuleks otsida mitte ainult siit kõrgest kojast, aga poleks paha, kui seda otsitaks ka komisjoni ja nõukogu juurest. ma võiksin üles kutsuda ka nõukogu selgemale mõistusele, paremale ja teravamale mõistusele ei ole väga tore, kui nõukogu esindaja, komisjoni ja öö, äh, Euroopa Nõukogu esindajad koos grusiinidega äh, langetavad öö, äh, otsuseid öö, selle kõrge koja eest, andke andeks, see mäng käib vastupidises suunas ja teiste mängureeglite järgi ja parlamendil on jätkuvalt õigus selles küsimuses kaasa rääkida. nüüd, kui me räägime planeerimisüksusest või sellest peakorteris tsiviilmilitaarküsimustes, äh, siis loomulikult äh, mõeldakse siin seda, et jutt on toimivast planeerimisüksusest. see tähendab seda, et üksikute erinevate struktuuride tegevusvõime peab säilima, see ei tähenda seda, et me nad ära kaotame, aga nad peavad olema koostoimelisemad nende koostööd peab sündima eh, kvalitatiivne hüpe, nagu ütlevad vanad marksistid. vaat see kvalitatiivne hüpe, see lisandväärtus peaks ilmsiks tulema selle planeerimisüksuse loomise käigus. ma arvan, et nüüd ma olen vastanud kõikidele tõstatatud küsimustele. suur aitäh ja ma olen tõesti valmis järgmistel päevadel arusaamatuste korral eh, küsimustele vastama, selleks et kõik küsimused saaksid päevakorrast maha võetud. suur aitäh ja läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. see on väga oluline raport see puudutab Euroliidu ja selle liikmesriik ning Kolumbia ja Peruu vaheliste kaubanduslepingute lisatav ühinemisprotokoll, et võtta arvesse Ecuadori ühinemist kõnealuse lepinguga. ma loodan, et ma ei pea sel teemal mingit kõne pidama, see on erakordselt eh, tehniline leping, aga ma ja lisaprotokoll, ma olen valmis aga küsimustele vastama. kui küsimusi ei ole, kui küsimusi ei ole siis ma tahaksin viidata eh, tegev, meie tegevuste ajakavale, neljandal oktoobril on muudatuste esitamise tähtaeg. me saame täna juba muudatusettepanekuid arutada, kas neid on mulle keegi näidanud? aa, neid ei olnudki. seega kahekümnendal oktoobril eh, saame selle dokumendi üle väliskomisjonis hääletada. kolleeg Hauiti eesvedamisel, palun see ei ole väga vastuoluline, aga kuna tegemist on peaaegu ühe viimase ülesandega siin komisjonis, siis ma siiski ütleksin paar sõna. esiteks, me oleme alati üritanud tegeleda selle piirkonnaga, Ecuador kõigepealt ei soovinud liituda, nüüd siiski soovib, see on väga hea. tegemist on keskkonna mõttes ka väga tundliku äh, kohaga nii et tõesti on väga hea, kui me ka keskkonnaküsimustes edasi saame minna. mina ise olen Ecuadori kolleegidega äh, rääkinud sellest küsimusest. Äh, nad tõesti näiteks puuetega inimeste kaasamise puhul on tõesti vägagi esirinnal, seda just ÜRO raames. ja nad on olnud üheks vahendajaks ka inimõiguste äh, ja äriküsimuste puhul jah, nende ajalugu on siin karmi õppetunde andnud, aga nad tõesti siiski üritavad seda kõike positiivsele kursile muuta ja Ecuadori suursaadik Genfist käis ka meie allkomisjoni ees ja me saime rääkida nendest küsimustest temaga. majanduslikult on see kindlasti hea ja tegemist on arvamusega Kaubanduskomisjonile ja ma olen tõesti nõus sellega, mida sa seal ütled, aga me peaksime ka selle poliitilise koostöö tähtsuse välja tooma ja selle, mida siis seda, see ka selle komisjoni jaoks tähendab. suur aitäh, ma olen nõus, kuid me peaksime tegema seda mitte vähemal määral kui teiste riikide puhul ja äh, tõepoolest panustama siin ka äh, Eh, inimõigustele ja nendest kinnipidamisele, aga ka sõnavabadusele, ajakirjandusvabadusele, seda on vaja rõhutada sobival viisil loomulikult. muidu tuleb härra Scholz ja hakkab siin nagu asju ümber tegema, härra Scholz on alati valmis esitama resolutsioone, kui see on suunatud mõne teise riigi vastu ma ei imet-, ta, ma imestan aga, et miks ta on Filipiinide presidendi puhul selle resolutsiooni esitamata jätnud. aga ma arvan, et see on meie ettepanek. mida ma just mõne eh, lausega kirjeldasin mõni minut tagasi, rääkides selle lisaprotokolli äh, ka liitumisest, ma arvan, et eh, inimõigustele on tõesti vaja rõhuta, kas keegi soovib veel sõna, keegi rohkem sõna ei soovi. ma leian, kas me oleme Kolumbia juba läbi arutanud, keegi Kolumbia küsimuses, keegi on kohal. Eh, Georgi on täna siin ja Gruus, palun vabandust, Gruusia on kohal, meil on aega, meil on pool tundi aega. oleks mõttetu minna laiali, et siis uuesti selle tagasi tulla, tehke ettepanek, mis teemat me peaksime arutama, mis on praegu tõepoolest aktuaalne. kas räägime Süüriast, kas see on sobiv hetk? ühesõnaga, mina teeksin ettepaneku selleks, et saaks seda Süüria teemat arutama, kui on vaja teha vaheaega, siis teeme vaheaja. sest me näeme ju, et äh, konflikt äh, on muutunud teravaks just viimastel päevadel. ma leian, et pärast kõike, mis on juhtunud, on siiski olemas teatud valmisolek USA ja Vene vahel saavutada kokkulepe äh, relvarahu kehtestamise osas Genfi rahuläbirääkimiste vaimus. selleks, et äh, leida kokkulepe Süüria huvides ja et lõepoolest äh, lahendada olukord, kus praegu ei suudeta julgeolekunõukogu resolutsiooni vastu võtta ja püütakse sõjalise lahenduse leidmise poole vastavate vahenditega. inimesed peaksid saama Alepost lahkuda sõlt-, nii et äh, suu-, kehtestada Aleppos taas kord äh, Assadi võim autor, see on tegelikult riigi president, äh, kes on oma rahvaga käinud niimoodi ümber ja nüüd me loome talle taas võimaluse oma rahvast valitseda. andke andeks, seda me peame siinkohal küll selgelt välja ütlema. me oleme sunnitud nägema, kuidas arutelu, mida oleme siiani äh, pidanud, kui me oleme rääkinud Genfi läbirääkimistest kui ühe laua taha istuvad ameeriklased, venelased, Euroopa Liit, plokiriigid Saudi Araabiast kuni Teheranini välja, kes e, enda rolli otsiv Türgi, selleks, et tõepoolest mingitel meetoditel e, leida variant, kuidas islamiriik e, põlvili suruda me peame inimestele andma võimaluse koju tagasi pöörduda. see tähendaks ka seda, et riigis kehtestatakse normaalne olukord, sest eh, kui seda areng aset ei leia, kui see on võimalik ainult vägivalda kasutades, siis tekib loomulikult küsimus kogu piirkonnast mis saab kolmest Kurdistanist erineva kolme riigi territooriumil ja mis saab edaspidi Türgi või Süüria territoriaalsest terviklikkusest. see on loomulikult seotud sellega, et kuni kokkuleppele jõutakse, see võtab aega ja kui islamiriiki ei suuta purustada, siis võib tekkida täiesti ennekuulmatu olukord, eh, kus eh, puhkeb sõda ja valitseb vägivald. meil on nendele küsimustele vähe vastuseid või neid pole üldse. loomulikult demokraatlik Euroopa ja demokraatlik maailm ei saa sellele olukorrale eh, nii ägedalt reageerida nagu autoritaarne Venemaa, kes seal on sekkunud konflikti verisel moel me peame ka tegelikult olemasolevatest mõttemallidest väljuma ja mõtlema, mis saab edaspidi. me peame tunnistama, et võib-olla oli viga, kui otsustasime varasel hetkel, kui varasel arenguperioodil, kui toimus ülestõus, seda ülestõusu toetada. minu jaoks on need kõik küsimused omavastutusest võib-olla oli viga seegi kinna Liibüasse äh,, minna Liibüasse, aga mitte Süüria, aga Süüriasse minemata jätta. ma arvan, et siin on vaja neid seoseid näha, kuid väga lihtne on öelda, Euroopa on Süürias läbi kukkunud. Nad, Euroopa muudkui annab ainult humanitaarabi andke andeks, siis me peame endalt, aga ka liikmesriikidelt eeskätt küsima, kas te oleksite valmis saada maavägesid Süüriasse. teoreetilisi eh, pretensioone võib ju kergesti esitada. no palun väga, saadame siis maaväed sinna. minu kodumaal nõutakse väga resoluutselt, et oleks vaja midagi teha, samas on valmisolek maavägede saatmiseks minimaalne. meil on tegemist olukorraga, kus liikmesriikide valmisolekut ühiselt tegutsemiseks reaalselt ei ole. ma leian, et see on praegusel ajal probleemiks, mis on kõige räigem nendest probleemidest antud olukorras ja mina ei tea nendele küsimustele vastust. võib-olla istub siin saalis keegi, kellel need vastused olemas on. härra Freund, palun, minul ei ole ka neid vastuseid. aga ma siiski tahaksin mõningaid äh, mõtteid välja tuua. ma ei ole nõus kõigega, mida te ütlesite. muidugi lihtsam on nüüd tagantjärele öelda, et me ei oleks pidanud Liibüas sekkuma ja Süürias siiski oleks pidanud jalaväed sisse viima. nüüd on hilja. rong on läinud. ma ei usu, et me oleme nii võimetud, kui teie seda praegu välja tõite ja ma ei mõtle seda nüüd sõjaliselt, äh, vaid äh, hoopis teisest vaatenurgast. kui me mõtleme ainult äh, nende varisõdade osapoolte peale, kes seal on, Saudi Araabia, Iraan, Türgi, Venemaa, et ainult mõnda nimetada, siis meil on kõikide nende riikidega väga tihedad majanduslikud suhted. sakslased kas on tarnimas või juba tarnisid Saudi Araabiale sõjamaterjali mitmesaja miljoni väärtuses või ka dollari väärtuses. meil on äh, tihedad suhted või pigem kavandame tihedaid majandussuhteid Iraaniga meil on siin ka erinevad äh, võimenduse võimalused, me saame oma majandusliku jõuga nendele riikidele survet avaldada ja öelda, et kui te nüüd ei lõpeta seda sõjapidamist, siis te ei saa Airbusse meilt, ei saa lennukikandjaid või mida neil seal ka vaja oleks, selleks, et Saudi Araabiasse tarnida, kõik see langeb ära, noh jah, nad võivad seda ka mujalt osta, aga võib-olla me leiame ka seal liitlasi, kes ütlevad, et nii need asjad edasi minna ei saa. ma arvan, et Süüria rahvas on ära teeninud selle, et me tõesti mõtleme kõikide võimaluste peale sõja lõpetamiseks ja mitte ainult ei tõsta käsi üles, ütle, et me oleme nagunii juba kõik ära proovinud ja mitte miski ei toiminud ma arvan, et tegelikult meil on siiski teatud võimalused veel sekkuda ja survet avaldada. ja nüüd tulen tagasi selle juurde, mida te juba eelnevalt ütlesite ja see, mis nüüd juhtus pärast seda, kui USA ja Venemaa koostöö lõpetasid äh, et me saame tegelikult ka selle vaakumi kuidagi täita. Merci, merci beaucoup, euh, monsieur le president, j'ai bien aimé. suur aitäh. mulle väga meeldis see, kuidas te seda debatti olete läbi viinud ja mm, põhilisi küsimusi välja toonud, millele meil ilmtingimata vastust ei ole Äh, need äh, pärast kolleege, kes sõna võtsid, pean ütlema, et ma pole kindel, et me oleme kõike juba proovinud. praegu me näeme, et kodusõda on kumuleerunud Süürias ja me teame, et olukord on veelgi keerukamaks ja raskemaks on muutunud. on olemas ka tugev riik, võimas riik Venemaa, kelle strateegia tundub olevat selge. ehk siis esmalt äh, võita territooriumi juurde ja siis jätkata rahuläbirääkimistega lisaks sellele on mul äh, mulje, et Euroopal ei ole praegu vahendeid, strateegiat, selget visiooni ega perspektiivi. muidugi mõista on riike nagu Saudi Araabia ja Iraan, millest kolleegid rääkisid ja millest me võime mitte ainult rääkida, vaid me võime samuti mõningal määral survet neile avaldada. me teame, et Euroopa on regionaalseks äh, Äh, võimuks ja see on ka hädavajalik, aga kui me ei taga kõikide kohalike võimude huvisid, mis on eluliselt tähtsad neile, kui me neid ei taga, siis me ei suuda või midagi saavutada. vahel need huvid võivad olla vastukäivad. mina räägiksin pigem sellisest kaitsealast, kus siis üürlased võiksid rahus elada. kas see on täielikuks utoopiaks nüüd või on tegemist millegagi, mida oleks võimalik saavutada? kas me saaksime meie eurooplastena midagi sellist nõuda? see, mis praegu Aleppos toimub, on täiesti äh, selline küsimus, millele ma praegu mõtlen, viis äh, miljonit inimest on Süüriast lahkunud ja ega see ei lõpe, miljonid inimesed äh, on kodunt lahkunud, miljonid kannatavad enneolematu humanitaarkriisi käes. meie eurooplastena, meil on kohustus, isegi kui vastuseid leida ei ole lihtne, meil on kohustus välja töötada üks ühtne strateegia äh, ja võib-olla edasi liiguda sellise kaitsepiirkonna võimalusega, nii et see on minupoolne mõte selline. aitäh. keegi rohkem sõna ei soovi, nagu ma vaatan. kui me räägime kaitsepiirkondadest, väga kena, loome need, kes selle kaitse seal tagab. selleks on vaja kokku leppida, kokkulepet, mille ei ole valmis sõlmima Venemaa teeb absoluutselt iga asja peale veto, äh, kui me selle küsimuseni, Süüria küsimuseni jõuame, seda teeb seda juba aastaid ja kui me näeme, et äh, Venemaa äh, paigutab sinna raketitõrjesüsteeme, siis ei suuda ei Türgi ega USA õhuruumi turvalisust enam tagada ja me võime sisse viia ka lennukeelualad, aga kuidas me seda taastagame, sest lennukid ei eh, su-, saa õhku tõusta, kuna raketitõrjesüsteemid ja nendest väljastatavad raketid tulistavad nad lihtsalt alla. seega on võimalik anda muidugi ka mässulistele neid rakette. kuulge, andke andeks, see läks juba eh, Afganistanis nihusti. kuid see meil on siis nagu ainus šanss, et mässajad oleksid võimelised tuginema Venemaa ja Assadi relvadele. kas me oleme selleks valmis või on ajahetk selleks juba mööda lastud? sõna otseses mõttes ei saa Venemaa sõjalises mõttes, ei saa, palun vabandust, Lääs sõjalises mõttes enam midagi saavutada liisk on langenud. võib-olla ma olen liiga pessimistlik, aga minu meelest on selline olukord. suur aitäh, viieteistkümne minuti pärast hakkab hääletus kallid kolleegid, jätkame koosolekuga. Läheme nüüd hääletuse juurde. ja kõigepealt siis punkt seitse päevakorras. proua Fotiga raport. teda ei ole kohal. Wer vertritt Frau Fotiga als Berichterstatterin? Mr Tenok. kas keegi asendab äh, Äh, proua Fatiga, et härra Tänak, on teil midagi öelda, härra Tša-, äh, Tänak? proua Fatiga isiklikel põhjustel ei saanud tulla, nii et vabandan tema nimel Herzlichen Dank, das kann passieren. aitäh, juhtub ikka. Läheme nüüd äh, muudatusettepaneku sada kolm juurde, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, järgmiseks sada kakskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromiss seitse poolt. aga te ei hääletanud ju. Need, kes hääletasid, nendest enamus oli vastu. sada kakskümmend kaks, kes poolt? vastu kontrollime. hääletus on lõppenud. seitseteist kaheksateistkümne vastu tagasi lükatud. siis kaheksateist kaheksateistkümne vastu ikka tagasi lükatud, aga hea üritus kompromiss seitse, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud, edasi sada kolmkümmend kuus, kes poolt? vastu, kontrollime Die Abstimmung ist geschlossen. Hääletus on lõppenud kakskümmend kaks kahekümne ühe vastu tagasi lükatud. tagasi lükatud. ei muuda mitte midagi. kompromissettepanek kaheksa, kes poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud edasi sada viiskümmend kolm, sada viiskümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada viiskümmend kuus poolt, vastu, kontrollime hääletus on lõppenud. kakskümmend viis kahekümne kahe vastu, kahekümne kolme vastu, vastu võetud. sada see-, viiskümmend seitse poolt, vastu kontrollime. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. aga tema on vastu. viis veel otsa sinna see ei ole nüüd küll täiesti tavaline, et te tulete lihtsalt kaardita. võtke kaart kaasa, muidu te ei hääle loe. kompromissettepanek üheksa. ei siiski sada viiskümmend kaheksa ka veel, jumala pärast, jah, sada viiskümmend kaheksa, Kaaler, kes poolt? vastu. kontrollime hääletus on lõppenud. kakskümmend viis kahekümne vastu vastu võetud kui meil kogu aeg nii napid tulemused on, siis kuidas me saame siin ühehäälset propagandat ajada, kui me isegi nendes küsimustes kokkuleppele ei jõua? sada viiskümmend üheksa. Molt. vastu.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 sest äh, Rahvapartei fraktsioonis on teatud äh, mõttearendusprotsessid toimunud. kompromiss üheksa. poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kaheksakümmend neli. kes poolt? vastu erapooletu tagasi lükatud, sada kaheksakümmend viis poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud, sada üheksakümmend üks poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletu vastu võetud, sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletu vastu võetud, sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud, sada kaheksakümmend üheksa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek kakssada viisteist. kes poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kontrollime, kui soovite. hääletus on lõppenud. mul oli õigus, tagasi lükatud kakskümmend kuus, kahekümne kolme vastu. kakssada kolmkümmend neli Plenkovitš, kes poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, kakssada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, kakssada kolmkümmend kuus poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kolmteist poolt, vas-, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada nelikümmend üheksa poolt hääletusnimekirjas on viga. kompromissettepanek neliteist poolt. vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kuuskümmend viis, kes poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. järgmiseks kakssada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend seitse poolt, vastu, kontrollime. kakssada kuuskümmend seitse. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kakssada seitsekümmend poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend üks, esimene osa, kes poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend üheksa, jällegi viga kakssada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu. ei, ei, siin on vale. aga nii, et mul oli õigus, sada nelikümmend üheksa võeti vastu. sain siit vale nõu. kakssada kaheksakümmend üheksa, kes poolt, vastu erapooletu, tundub, et tagasi lükatud I did not fall because 289. kakssada kaheksakümmend üheksa langeb siiski ära. kakssada kaheksakümmend üheksa langeb ära, sellepärast et muudatusettepanek sada nelikümmend üheksa võeti vastu. nii et läheme kahesaja üheksakümne kolme juurde, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromiss kuusteist, kes poolt? vastu erapooletu, vastu võetud, kolmsada kaheksa poolt. kaks, kolmsada kaheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kolmsada üheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kolmsada kümme poolt, vastu erapooletu. veel kord, kolmsada kümme, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmsada üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmsada neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmsada seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek seitseteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmsada kakskümmend kaks, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu esimene osa langeb hoop-. see peab siin üleval kirjas olema. esimene osa langeb ära, teine osa, kes on poolt? vastu. kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud, teine osa hääletus on lõppenud. seitseteist kolmekümne kolme vastu tagasi lükatud. palun, kallid kolleegid, tõesti osalege hääletusel, sest muidu mul ei ole võimalik äh, hinnata jõudude vahekorda. kompromissettepanek kaheksateist, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmsada kolmkümmend. poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmsada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. hääletus on lõppenud. kakskümmend kolmekümne ühe vastu tagasi lükatud. kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kakskümmend poolt vastu erapooletu, vastu võetud, kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek kolmsada viiskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, kontrollime. verwirrende Position. Die Linke stimmt für Vertiger, die Vertiger-Fraktion stimmt gegen Vertiger mit 13 zu 27 abgelehnt. kolmteist kahekümne seitsme vastu tagasi lükatud ähm, kolmsada viiskümmend kuus poolt. sotsiaaldemokraatidel on siin topeltstrateegia. kui avalikult hääletatakse, siis nad tõstavad käe siis, kui on jah ja kui elektrooniliselt hääletavad siiski vastu, nii et selline kakskeelne strateegia. kolmsada viiskümmend kuus poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmsada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmsada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks kompromissettepanek kaks, jah kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, järgmiseks ähm, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, kuuskümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud. kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend kuus po-, eh, kuuskümmend seitse, kuuskümmend kaheksa, kuuskümmend üheksa üheskoos, kes poolt, vastu, erapooletu. nüüd olen küll täiesti segaduses selle tulemuse osas, aga tundub, et vastu võetud. seitsekümmend. kontrollime. kontrollime, kuna üks vanem härra siin keskelt soovis seda. hääletus on lõppenud ma ju ütlesin. ja sellega härra Schaffhauseri šansid seitsmekümnendaga kadunud, lõi iseennast järgmisena seitsekümmend üks. ei, see kõik langeb nüüd hoopis ära. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek viis poolt. kuidas palun? seitsekümmend üheksa võeti vastu, jah. jah. kompromiss viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, veel kord, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksakümmend seitse poolt vastu, erapooletu, kontrollime. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend viis kahekümne seitsme vastu. sada kaks poolt, vastu, erapooletu kakskümmend viis kahekümne seitsme vastu tagasi lükatud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 vastu, erapooletu, vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud neliteist poolt, vastu, erapooletu, kontrollime Die Abstimmung ist geschlossen. Hääletus on lõppenud kolmkümmend kaks kaheksateistkümne vastu vastu võetud viisteist poolt, vastu erapooletu vastu võetud kuusteist poolt, vastu erapooletu vastu võetud seitseteist poolt, vastu erapooletu vastu võetud kaheksateist poolt, vastu erapooletu vastu võetud üheksateist poolt, vastu erapooletu vastu võetud kakskümmend poolt, vastu erapooletu. Anna, kas sa hääletasid nüüd kolm korda, üks kord jah, üks kord ei ja üks kord erapooletu? kes toetab kahekümnendat muudatusettepanekut? kes on vastu, erapooletu, kontrollime. aga mulle tundub, et vastu võetud. hääletus on lõppenud kolmkümmend üks kaheksateistkümne vastu. kakskümmend üks poolt. vastu, erapooletu, vastu võetud kultuurikomisjoni arvamus, kuld üks poolt, vastu, erapooletu. veel kord, kultuur üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kultuur kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kultuur kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kultuur neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kultuur viis poolt, vastu. kontrollime hääletus on lõppenud. kakskümmend kuus kahekümne kahe vastu vastu võetud. kultuur kuus kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletu vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletu vastu võetud kultuur seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kultuur kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kultuur üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kultuur kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kultuur üksteist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, kultuur kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kultuur kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kultuur neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kultuur viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kultuur kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kultuur, kas me võiksime kõik plokis hääletada, sest sama häälte enamus tundub olevat ja no siis ei ole mõtet, nii et kultuur seitseteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kaheksateist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kultuur üheksateist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kultuur kakskümmend üks poolt. aga kakskümmend, kakskümmend, kes poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kultuur kakskümmend üks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kultuur kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kultuur kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kultuur kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kultuur kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kultuur kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kultuur kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. elektrooniline hääletus äh, kogu kunstiteose üle muudetud kujul. hääletus on lõppenud. Mit 31 Ja, 8 Nein, 14 Enthaltungen angenommen. Herzlichen Glückwunsch. me jõuame nüüd Panseri raporti juurde. tegemist on arvamuse projektiga Naiste õigused idapartnerluse riikides. kas raportöör soovib veel sissejuhatavalt sõna saada, teda pole kohalgi, see teeb asja muidugi lihtsamaks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 muudatusettepanek neli üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis null poolt, vastu erapooletud, vastu, vastu võetud. ettepanek viis üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, viis kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss number kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja nüüd muudatusettepanek viis üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus null poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss number seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, puudutusettepanek äh, viis kolm tagasi võetud, seitse neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, seitse kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitse seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kümme, mis see FF tähendab, küsib, ah soo, kompromiss number kümme oi, palun vabandust, kompromiss number üheksa, vabandab juhataja, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud siis kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek üheksa, kaheksa, palun vabandust, kaheksa, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa, null poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud,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 ja üks nende seas on Donald Trumpi hääl. õnnitlen raportööri. aga nüüd, kas ongi päevakava läbi juba või? küsib härra Brock. ah, homme hommikul vara alustame. homme me alustame kell üheksa kolmkümmend. kell üheksa kolmkümmend järgmisel nädalal toimub post factum pro kohtumine proua Mogheriniga, kas me oleme üksteisest õigesti aru saanud? küsib härra Brock. kena õhtut!